aitäh. tere hommikust kõigile. During... nagu esimese arvamuste vahetuse ajal ütlesime, toetame me e, Invest EU e, aluskontseptsiooni ning see, et meie investeeringud on paranenud viimastel aastatel, e, ei tähenda, et me oleksime lahti saanud sellest investeeringute lõhest äh, veelgi enam. meil on nüüd uued vajadused, meil on vaja kaasajastada oma majandus, on veel muid spetsiifilisi probleeme, seega minevikust me ei ole ainult pärinud äh, seda investeeringute lünka, vaid meil on ka tuleviku investeeringute lünk. seetõttu oleks vaja leida ka uus instrument äh, investeeringute toetuseks peale selle me nõustume selle peamise elemendiga siin, ehk siis, et me peaksime ühtlustama Euroopa Liidu investeeringute äh, toetust nii, et meil oleks ühtne raamistik, kuhu ühendatakse olemasolevad programmid. selle tulemus võiks olla tõhusam olemasolevate finantsressursside haldamine, aga ka öö, äh, taotlejatele lihtsam juurdepääs. Jose Emmanuel vast räägib kvantiteedist, aga igatahes me oleme ühel meelel, et on hea avad, mõte avada InvestEU ka teistele huvitatud osapooltele peale Euroopa Investeerimispanga. seda palusime me ka eelmistes läbirääkimiste voorudes. seega nüüd tuleme me välja radikaalse muutusega. seitsekümmend viis protsenti, mis eraldatakse öö, ähm, öö, äh, Euroopa Investeerimispangale ning äh, ka öö, äh, võib sisse tuua oma Äh, riski haldamissuutlikkuse elemendi, tuleb äh, ka vältida ohtu, et ainult suured oleks ähm, kõlbulikud investeeringuid saama. niisiis, minu arvates me toome sisse siin mitmeid häid muudatusi, aga me ei muuda selle põhilist elementi. me oleme natukene radikaalsemad ka projekti meeskondade puhul. praegusel hetkel leidsime, et parem oleks, kui meil seda üksust ei olekski ja vastaspartnerile, rakenduspartnerile jätaks selle, need ülesanded. samas peaks olema ühine metoodika ning tabel, tulemustabel. parandasime ka aruandlus süsteemi Euroopa Parlamendi ees ning panime paika ka juhtnõukogu, kus oleks rakenduspartnerid, liikmesriigid, parlament, Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Komisjon. Nemad paneks paika siis rakendussuunised. aga tahaksin rõhutada, et see on erinev öö, üksus, kui öö, senine juhtimisüksus on olnud seda nõukoda on ka rohkem ühtlustatud. nüüd ei tehta enam nende kahe vahel vahet ja investeerimiskomitee puhul muutsime me hääletussüsteemi. et eksperte ikka arvesse võetaks projektide väljavalimisel samal ajal kui me ühendame erinevaid programme, mis puudutab liikmesriikide poolt. see teema on vastuoluline, siis meie arvates on positiivne see võimalus, mis on endiselt ainult võimalus, et liikmesriigid ja see tähendab, et liikmesriigid saavad ühendada projektid ka äh, projekti rahastamisega ühtekuuluvusfondidega. ning see suurendab liikmesriikide võimalusi ise panustada sellele ühepoolsele rahastusele lisaks, mis meil senini EFSA-s on olnud. samuti arvame, et noorsootagatisfond peaks olema ka lahutamatult seotud selle süsteemiga ja see peaks olema võimalik, nagu praegu seda see on, eh, et eh, pandakse paika eritingimused, kus võetakse arvesse finantsturu olukorda. ja selleks, et eh, ületada konkreetsed lõhed projektide puhul ja leevendada asümmeetrilisi šokke ning samuti võtame arvesse muudatusettepanekutes majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonna stabiilsust, kui me räägime projektide kriteeriumite kehtestamist, kehtestamisest. ootame teie kommentaare ning öö, siis vaatame ka teie muudatusettepanekud üle. aitäh, Jose Manuel Fernandez. Presidente. Como todos sabemos, o InvestEU substitui todos os instrumentos finance. suur tänu, nagu te teate, eh, peaks eh, see välja pakutud ettepanek asendada, asendama praegu olemasolevaid instrumente ning eh, põhimõtteliselt võib öelda, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik ei pea äh, kasutama väiksemas, äh, äh, väiksemat raha, kui äh, praegu ette nähtud on. seepärast on väga oluline hästi järgmist finantsperioodi ette valmistama ning kui me, me vaatame praegust garantiid ja kui näeme komisjoni ettepanekut järgmiste finantsinstrumenti kohta, siis näeme, et äh, tegelikult garantiid on vähendatud, nii et mitte selles praeguses raportis, vaid mitmeaastase finantsraamistiku raportis äh, esitasime ettepaneku, et tugevdada äh, garantiifondi miljardi euro võrra. sest Ehm, vajadused ei vähene järgmise finantsperioodi vältel, me ühesõnaga ei nõua raha juurde, vaid tahame, et garantiide eh, tasand säiliks, eh, sest see eh, peaks asendama kõiki olemasolevaid instrumente ning instrumendid peavad olema kooskõlas meie poliitikaga. eriti ei tohi unustada, et oleme alla kirjutanud Pariisi lepingule ning Äh, ei tohi unustada ka aastatuhande eesmärke ja meie teisi rahvusvahelisi kohustusi, mille äh, elluviimiseks on vaja piisaval hulgal finantsinstrumente. Need peavad panustama ka sotsiaalsesse territoriaalsesse ühtsusse ning esitasime ka selles osas muudatusettepanekuid, kuna meie jaoks äh, on äh, see väga vajalik just nimelt äh, suurendada sotsiaalset ühtsust investeeringute läbi. arvesse tuleb võtta väikseid projekte ning samuti ka väiksemaid, kaugemaid piirkondi. näiteks on äh, ka selliseid äh, liikmesriike, kus ei ole piisavalt suuri panku, läbi mille teha investeeringuid ning sellele on suunatud ka meie poolt välja töötatud äh, muudatusettepanekud. soovime, et konsultatiiv kogusid ei pea olema kaks, ühest piisab. ei ole äh, vaja ühte konsultatiivkogu liikmesriikidele ja teist e, tüüpi jällegi pankadele. see e, peaks tähendama siis seda, et liikmesriigid ja pangad e, ning toetuse saajad istuvad kõik ühe laua taha maha, kes, sest oluline on just, et need, kes kohapealt tegutsevad, kes oskavad äh, infot anda uuenduslike, äh, uuenduslike meetodite kohta. Nad oskavad öelda, milline toetus äh, võiks kohapeal kõige kasulikum olla. see tähendab muidugi seda, et toetuste saajad, ettevõtjad osalevad aktiivsemalt ning äh, Euroopa Parlamendi roll peab selles konsultatiivkogus samuti suurenema ning see on oluline ka ühtlasi aruandlusfaasis. et äh, oleks selged suunised investeeringute valdkonnas äh,, et oleks täidetud kindlad reeglid ning et need reeglid tuleks Euroopa Parlamendi, mitte ainult komisjoni poolt räägitakse äh, viiest protsendist liikmesriikide poolt, et see oleks äh, vabatahtlik. näen, et Regionaalarengu äh, Komisjonis kõheldakse selles osas, kuid see ei ole kuidagi seotud see ei ole seotud kriitikaga, milles öeldakse, et ühtsusfond ühineks Euroopa ühendamise fondiga. liikmesriigid võivad viis protsenti struktuurifondidest eh, eh, pühendada sellesse lahtrisse. see jääks endiselt liikmesriikide käsutusse, sest tegemist oleks lihtsalt ümberstruktureerimisega, et garanteerida projekte, mida liikmesriigid soovivad ellu viia ilma et sealjuures nõutaks äh, kaasfinantseerimist ning see peaks aitama liikmesriike, kelle äh, pangad on nõrgemad. sest äh, see programm pakub äh, garantiisid ka riikidele, kellel ei ole äh, kolmekord, kolme A kvalifikatsiooni, see suurendab äh, sotsiaalset ühtsust, aitab riike, kes, kus on veel vaja suurt arengut sotsiaalse majandusliku ühtsuse suurendamise osas. aitäh, Jose Manuel ja nüüd on sõna variraportööridel, igaühel kaheks minutiks. järgmiseks annan sõna härra Krassi asendajale ähm,. aitäh. kahjuks härra Kaaras on haige, tema on EKONi variraportöör Rahvapartei poolt, ta tahaks tänada raportöör hea tasakaalustatud raporti eest, mis on heaks aluseks edasiseks tööks järgnevatel nädalatel. ta tervitab seda kontseptsiooni, et luuakse ühtne reeglistik, integreeritakse erinevad finantsinstrumendid ühe katuse alla, et süsteem oleks tõhusam, paremini juurdepääsetav ning vähem bürokraatlik ja kattuv. ta tun-, tunnistab ka, et kaasraportöörid soovivad parandada komisjoni ettepanekut öö, e-, kaasates mõningad EFSI ennast tõestanud aspektid, näiteks investeerimisplatvormid, mis oleks lahutamatu osa sellest Euroopa Liidu tagatisfondile juurdepääsust, siis lisatingimused tagamaks kõrge kvaliteediga investeeringuturu läbikukkumise korral. mõningad muudatused ka valitsus Äh, juh-, juhtimisstruktuuri näiteks see äh, su-, äh, suuniste juht, juhtnõukogu loomine ning samuti Euroopa Parlamendil peaks olema oma sõna öelda InvestEU puhul ning samuti tuleb luua see nõukoda selleks, et tagada parem juurdepääs ka VKE-dele ja idufirmadele. ta toetab ka täiesti seda et, et vähemalt seitsekümmend viis protsenti tagatisfondist läheks investeerimispanka, sest eh, see hõlmab nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu poliitikaid. samuti on oluline, et InvestEU oleks poliitiliselt sõltumatu oma investeeringute otsustes, eh, lähtuks ainult turuolukorrast, see puudutab nii eh, riskihindamismetoodikat kui ka hindasid. ta kritiseerib seda stabiilsuse ja kasvupakti, eriti selle artikkel üheksa leevendamist, eh, mis puudutab kvalifitseeruvaid meetmeid ning kokkuvõtteks ütleb ta, et et eh, loodetavasti uus instrument ei ole liiga keerukas ning on, jääb tõhusaks, aitäh. tänan ja soovige head paranemist kolleeg Karasile. ja nüüd on sõna Lidergarde Sabal Rubialil. suur aitäh, esimees viis äh, mõtet. kõigepealt äh, ma olen nõus sellega, mida ütles härra Fernandes. Äh, meil on vaja garantiid säilitada sellisel kujul, nagu see praegusel hetkel olemas on seega meil on vaja kõiki finantsinstrumente, eh, mis olid olemas juba EFSis. teiseks, eh, mis puudutab nüüd viie protsendi ülekandmist, siis eh, loomulikult on see keeruline teema ning peame selles osas Regionaalarengu Komisjoni kolleegidega mm, pikalt rääkima. jah, see on kõigest viis protsenti ning seda liikmesriikide taotlusel. kuid mul on põhimõtteline probleem sellega, sest äh, kui me ühtsuspoliitikast eraldame vahendeid va-, vaesematele piirkondadele, siis seda sellepärast, et neil on vaja konkreetsete pro-, projektide läbiviimiseks äh, vahendeid ning äh, kui me anname vi-, viis protsenti teise fondi, mille eesmärk on turu vajajääke leevendada, vajajääke leevendada, siis minu meelest see muudab täielikult äh, Eh, kogu meie tegevusfilosoofiat, kõige mõistlik oleks eh, arutada asja riigikomisjoni eh, kolleegidega, et vaadata, kas algsed ideed oleks võimalik kuidagi kohendada. kolmandaks, räägime nüüd lisandväärtustest, parandame FC ühte ja FC kahte, kuid näeme endiselt on selliseid projekte, mille osas on kahtlusi, kas selle mehhanismi abil peaks tõesti neid finantseerima me ei saa muidugi konkureerida liikmesriikide eh, vastavate pankadega, see peaks olema lisand, mitte asendus. neljas puudutab eh, eh, juhtimist. ma saan aru huvide konfliktist, mis muret tekitab, kuid peame garanteerima siiski seda, et me kontrolli ja projekti hindamisvõimet ei kaotaks ning äh, viiendaks äh, me peame kaasama ka keskkonnaeksperte äh, sellesse projekti. Thank you, chairman um,. Tomorrow we saw the aitäh, härra esimees. Uh, homme avaldatakse BMI ehk siis selle äh, ostuhaldurite äh, indeks, äh, mis näitab, et olukord ei ole võib-olla kõige parem praegu. nagu Euroopa Keskpank ütleb, on hea aeg praegu rääkida investeerimiskliimast, kus me peame rohkem ära tegema, ma, me täiesti tervitame seda ettepanekut. me peame uurima tõesti, milline on investeerimiskliima, seal olevad öö, öö, õiguslikud barjäärid, millised on probleemid pangandussektoris, neid on ka palju, peame uurima ka struktuurseid reforme ning ka seda, kuidas kombineerida investeerimisvõimalusi ühe instrumendi alla. seega ma tervitan komisjoni ettepanekut, on mõistlik meie, meie finantsinstrumente lihtsustada, hea mõte on, et neliteist finantsinstrumenti tuuakse kokku niisiis, me oleme valmis konstruktiivselt teid toetama ning töötama kiiresti, sest seegi on vajalik, aga kui ma nüüd loen komisjoni ettepanekut, on mul ka paar küsimust, eriti äh, suhete kohta Keskpangaga. minu arvates oli natukene äh, äh, halb see, et ei töötatud koos EKP-ga selle ettepaneku koostamisel. minu arvates on kõige olulisem rõhutada seda, et meil on vaja lepitada need kaks institutsiooni, EKP ja Euroopa Komisjon. et oleks ka kohustused korrektselt jagatud. nüüd see projekti ülesehitus on endiselt natukene liiga keeruline minu arvates, sest komisjon on üritanud endalegi luua panganduspädevust, kuigi meie arvates EKP peaks sellega tegelema. raportööride tekst on mõistlikum minu arvates siin tehakse selget vahet kahe institutsiooni vahel ja austatakse mõlema rolle. eks me näe, kuidas äh, sellega edasi minna, aga need mõtted on head. ning lõpetuseks, kuna mu kõneaeg lõpeb, tahaksin rõhutada seda, et äh, liikmesriikide pank, pankade roll on samuti tähtis, kui me soovime, et see projekt oleks edukas. aitäh, Bernt Kölmel! aitäh, härra esimees, ma tahaksin ka tänada raportööre nende väga põhjaliku töö eest. põhimõtteliselt leiame me, et tegemist on sammuga õiges suunas. me üritame harmoneerida erinevaid programme, tuua, vähendada halduskulusid ka kasutajate jaoks äh, suureneb seega läbipaistvus aga ma olen tegelikult natukene teistsugusel arvamusel kui eelkõnelejad, ma ei arva, et me saame nüüd juba öelda, et EFSI on olnud edukas, seda eeldatakse, aga meil ei ole selle kohta põhjapanevaid andmeid veel. eriti, mis puudutab selle lisaväärtust, seda ei ole üldse kuskil tõestatud, et selles plaanis EFSI oleks edukas olnud. jah, see võib olla küll eesmärk, et võimalikult palju raha välja anda aga me oleme alati öelnud, et sellega peab käima kaasas ka teatud lisaväärtus ning samuti süsteem peab olema jätkusuutlik. aga seda ei ole tõestatud ning seda ei ole ka võimalik eh, vist tõestada. samuti peame me selgelt ütlema, et meie kõik finantsinstrumendid on täpselt seda, need, mida nende nimi ütleb, finantsinstrumendid me rahastame siin nendega erinevaid programme, ehk siis antakse laene, antakse välja raha, seal võib olla küll ilusaid kõlavaid nimesid nendel, aga ma kardan, et me näeme siin samasuguseid arenguid nagu kümme aastat tagasi juba, ka siis meil olid finantsinstrumendid, millel olid ilusad nimed, aga keegi ei mõistnud neid ning siis tuli taga, äh, panganduskriis, mis kogu maailma majandusele põntsu pani see ei aita üksinda meie majandust jalgadele, aga see oleks üks osa meie abisüsteemist, meie turul on piisavalt palju häid panke, pankasid, liikmesriikides on palju korrekt-, korralikke pankasid, ma ei tea, miks see süsteem nii keeruline peab olema. Euroopa Liit võiks keskenduda ühtekuuluvuspoliitikale ning ma arvan, et tuleb toetada tõesti vähem arenenud regioone, see ongi ju solidaarsus aga me ei peaks mingisuguseid programme läbi viima, äh, mille puhul keegi tegelikult ei tea, mida nad tähendavad. et no äh... aitäh, sõna saab härra Tremosa. aitäh, esimees. head kolleegid, teen lühidalt, kuna meil on ainult kaks minutit. olen nõus paljuga sellest, mida on juba öeldud. lisaksin nüüd midagi uut. on aeg vaadata, kuidas me saame tagada selle, et see Euroopa Liidu raha avaldab sellist positiivset mõju, mida me ootame. ja et see mõjutaks äh, ka SKT-d positiivselt. Äh, liikmesriikides on kapitale, mis kasutavad seda raha. eesmärgiga kasvatada äh, ka EKE-sid ja me peaksime tagama selle, et see raha ei liigu öö, oligarhide taskusse nagu tihtipeale, kui me toome näiteks Hispaania, siis seal on Euroopa Liidu raha kasutanud projektipangad, näiteks Kasta projekti puhul, mis on põhjustanud tõelisi maavärinaid mitmetes sektorites ja selliseid olukordi tuleks vältida, nii et ma ei tea, kuidas nende projektide haldamist läbi vaadata. nii et koha peal ei oleks liiga suurt otsustusõigust äh, selle raha äh, jagamiseks. Vahemerealse riigi liberaanile pean ütlema, et me ei taha, et Euroopa Liidust saaks suur äh, selline raha ümberjagamise süsteem, et me peaksime ühtlustama parimaid tavasid. tagama, et raha liigub sinna, kuhu see peab minema. nii et toetame seda asja ja ma arvan, et see on parim koht, kuidas meie raha ühiselt kasutada. aitäh. suurepärane ja nüüd Nils Torvalds. Mr President, uh, first of all I thank you all. aitäh kõigepealt tänasuse Emanuelli, kes on ära teinud suurepärase töö. eile variraportööride koosolekul <clears throat> nägime, kuidas nad kujutavad ette haldusstruktuuri ja ma arvan, et see oli väga kasulik mitmes mõttes. ja ka siin arutelus juba esile toodud et selle struktuuri ümber kindlasti on palju sellist lehmakauplemist ja mida selgem see pilt on, seda parem. edasi kestlikkusest. tahaksime, et kliima, keskkond ja sotsiaalne kestlikkus äh, oleks seotud kõigi poliitikatega. ja see tõstatab uue küsimuse. kas selle, seda kontrolli on võimalik teha? sest me võime luua sellisel juhul midagi väga bürokraatlikku, mida meil tegelikult vaja ei ole küsimus ongi selles, et kas seda kontrolli on võimalik teha lihtsalt ja see kuulub sinna haldusstruktuuri juurde. edasi Ühtekuuluvusfondi osa. ALDE regimeeskond üritab, üritab kaitsta oma seisukohti seoses selle probleemiga. edasi kaks küsimust. kas eristada EFSI kahe definitsiooni, mis meil oli sees finantsmääruses, või tuleks leida mingi parem tasakaal ja palju on selliseid kultuurilisi äh, loovaid äh, sektoreid, mis on selle teema osaks saanud ja, ja minul on kohati raskusi arusaamisega, et mis, mis see kultuur ja loovus siis on siin. et kui me neid piire siin väga selgelt paika ei pane, siis, siis on meil kõigil keeruline aru saada. ja viimane kommentaar. nõuandev kogu ja, ja juhtiv, juhtkomitee on ka oluline, kas need on, kas need toimivad või mitte. aitäh, sõna saab nüüd Sven Kiigold, keda ei ole, edasi Hordi Solee. Uh, uh, aitäh, esimees. räägin ka oma kolleegi Sven Kiigoldi nimel. toetame mõtet ühe katuse alla tuua mitu finantsinstrumenti, mis on juba praegu olemas, kuid äh, nüüd me peaksime tagama, et äh, selle instrumendi kaudu toetatavad äh, investeeringud on kõige sobivamad kestliku ja tasakaalustatud arengu huvides. nii et selles mõttes oleks peamine eesmärk mida üritame oma muudatusettepanekutega saavutada, tagada, et InvestEU on kooskõlas Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste kliimaeesmärkidega. see eeldab meie arust muuhulgas et keskendutakse kliima, keskkonna ja sotsiaalse dimensiooni eesmärkidele ja suurendatakse positiivset mõju kliima, keskkonna ja sotsiaalse dimensio-, dimensioonile. vaja delegeeritud akti, mis võtab arvesse eh, raamistiku loomist, eh, millega hõlbustatakse kestlikke investeeringuid, keskendudes sellisele majandustegevusele, mis on seotud just siis keskkonnaküsimustega. mida ITRE komisjonis, komisjonis on juba mainitud, noh, oleks siis vaja luua eraldi eh, hoonete renoveerimise eh, punkt, mis kaasaks siis investeerimisprojekte, rahastamisskeeme, eh, millega aidataks kaasa hoonete ümberehitusele mainisin seda juba eile variraportööride koosolekul, on see, et vaja oleks põhjalikku ümbertöötamist ja, ja üritame esitada ka põhjaliku nimekirja muudatustest. ja teeme ettepaneku ka mõne uue eraldi artikliga kohta samuti ettepaneku seoses sellega, et kasutada eh, aruandlust eh, ja parandada eh, haldusstruktuuri. aitäh, härra Solee ja tervitage meie poolt ka Sven Kiigoldi. Dmitrios Papadimulis kaks minutit. suur aitäh. ma sooviksin tänada mõlemat raportööri. minu meelest on InvestEU suurepärane alus läbirääkimiste pidamiseks sest see aitab meil rikastada EFSI ja Junckeri fondi kogemusi. selle uue instrumendi voo-, suurim voorus on äh, täita tühikuid investeeringute osas, mis veel endiselt Euroopas äh, levinud on ning äh, samuti aitab see vähendada ebavõrdsust Euroopa riikide piirkondade vahel. ma arvan, et meil on vaja oma tegevust paremini koordineerida selles osas, mis puudutab ühtsuspoliitikat ning äh, aitab toetada piirkondi, kus on suur investeerimisvajadus, sest äh, seal valitseb äh, pikaajaline tööpuudus. see on seotud ka mitmeaastase finantsraamistikuga, mida pole endiselt veel kokku pandud. meil on vaja jätkusuutlikke investeeringuid meil on vaja, et naised osaleksid rohkem äh, tööturul, reaalmajanduses, meil on vaja parandada digitaalühendust, meil on vaja paremaid transpordiühendusi, samuti on meil vaja äh, sotsiaalmajandust äh, ning sotsiaalset innovatsiooni. samuti Eh, oleks vaja kaasata riiklikud eh, investeerimispangad eh, ja keskenduma peaks sotsiaalsetesse investeeringutesse. ja lõpuks veel konsulteerimiskogu. see peaks eriti tegutsema riikides, mida kriis eriti rängalt avanud on, sest see aitab äh, väiksekaliibrilisi projekte ellu viia. kavatseme teha omapoolseid ettepanekuid ja teeme koostööd kõigi eh, eh, eh raportööridega. Marko Valli järgmisena. mina räägin ENF-i nimel. variraportöör ei saanud kahjuks siia tulla täna hommikul ja me eh, jälgime huviga, millised eh, on programmide eesmärgid, sest eh, investeerimispuudus on suur kogu Euroopas viimaste aastate jooksul ning äh, ning võib öelda, et on suured kahtlused selles osas äh, Eh, kas instrument eh, aitab kaasa tuua tõesti selle investeeringute voo, mida vaja on ning eh, invest-, in-, institutsioonid on kaasa toonud mitmesuguseid katseid stimuleerida erinevat tüüpi investeeringute, erasektori investeeringute kaasa tõmbamise ning äh, äh, siis toimus esi-, kaks tuhat üksteist toimus äh, esimene katse erinevat finantsvõimalusi kaasata ning jätkasime Junckeri plaaniga ning nüüd üritame siis luua uue dimensiooniga finantsinstrumenti selleks, et äh, instrument toimiks, äh, peaks ta olema võimalikult lihtne. seda nii äh, nii projektifaasis kui ka elluviimisfaasis. see puudutab ka garantiide väljatöötamist ja kriteeriumid peavad olema aktsepteeritavad nii turu kui ka osavõtjate jaoks. ilma nende tingimuste täitmiseta tundub mulle, on väga raske konkreetset mõju avaldada eh, ja kaas- ja luua piisaval hulgal investeeringuid, mis on vajalikud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks, aitäh suur aitäh. kas peale variraportööride soovib veel keegi sõna võtta? palun, üheks minutiks. tere hommikust, kuna komisjon on täna kohale tulnud, siis ma sooviksin, äh, et äh, mõtleksime selle peale, et Junckeri plaan või EFSI, kui see loodi oli sellel äh, konkreetne eesmärk tsüklilisuse vastu võidelda, kaasates erainvesteeringuid, et garanteerida majanduskasv kogu Euroopa Liidus. kuid äh, see projekt, mida me praegu arutame, on no, põhimõtteliselt äh, teine Euroopa Investeeringute Pank, mis võib toetada Euroopa eelarvet, Euroopa riikide eelarvet ja mõnes mõttes tundub see nagu olevat äh, topelteelarve Euroopa Liidule. kuna järgmine finantsraamistik ei ole nii suur, nagu me seda sooviks, kas võiks kasutada ähm, võimendusfaktorit, äh, äh, et tsüklilisus, vastasus endiselt esile kerkiks. keegi teine äh, rohkem äh, sõna ei soovi, ma annan kaheks minutiks sõna komisjoni. aitäh, härra esimees. suur tänu ka komisjonile sõna andmast. paar sõna ka omalt poolt. kõigepealt tahaksin tänada kaasraportööre hästi läbimõeldud raporti eest, mis tõesti väga hästi tabab ka komisjoni ettepaneku mõtet, et meil on vaja toetada investeeringuid, investeeringute lünk küll väheneb, aga on endiselt valdkondi, kus turud ise hakkama ei saa ning need probleemid tuleb lahendada. oluline on leida õige tasakaal nõudluse, äh, äh, nõudluse ning äh, algatuse vahel selliste projektide puhul. oluline on ka parandada läbipaistvust ning vastutust. siin tuleb mängu ka parlament. ma tervitan ka seda, et järjest rohkem keskendutakse jätkusuutlikkusele ja keskkondlikule sotsiaalsele ühtekuuluvusele. alati see nii finantsinstrumentide puhul pole olnud ning siin tulevad mängu ka liikmesriigid. loomulikult on äh, oluline kohalik tasand ning sellepoolne lisaväärtus, me ootame ka arutelusid parlamendiga selles valdkonnas ning soovime tihedamaid arutelusid üldiselt parlamendiga ka juhtimise, riskihalduse ja liikmesriikide rolli üle. kui teil on küsimusi, oleme valmis vastama väga kena. ja lõpetuseks anname sõna oma kahele raportöörile, te mõlemad saate neli minutit. Jose Manuel alustab. <laughs> alustage, otsustage ära, teie aeg on loetud. okei okay,, äkki uh, ma võin alustada ja räägin portugali keeles. väga hea, hea keel. alustan liikmesriikide rollist. saan aru, et äh, siin on teatavat vastuseisu, aga kui võtta liikmesriikidel võimaluse ära seda kasutada. siis, siis tekib probleem kõige nõrgemas positsioonis olevate riikidega. teisisõnu, need, kes kaitsevad kõige enam ühtekuuluvuspoliitikat, äh, saavad tegelikult äh, kõige halvema mõju osaliseks. võtame näiteks Portugali. ühtekuuluvuspoliitikast rahastatakse praktiliselt kõike. Portugalis on infrastruktuure, sotsiaalinstitutsioone, mis on pidanud pöörduma pankade poole, et ehitada infrastruktuure, kuna olemasolevates no mis meil siin siis on, on see, et võimalus luua komplementaarsust, midagi täiendavat. komisjoni ettepanekuga saan ma nõustuda, kui partnerluslepe sõlmitakse, tuleb ka öelda, milliseid protsente seal või milliseid projekte selle viie protsendi osaga rahastatakse, ma saan sellest äh, ideest aru kuid hiljem, kui partnerluslepe on sõlmitud, siis kui liikmesriigid soovivad seda võimalust kasutada, siis siin on küsimus selles, et tuleb üle vaadata partnerlusleppe programmi osa mitmeaastases finantsraamistikus kui rääkida Portugalist, siis see viis protsenti me teame, et ühtekuuluvuspoliitikal on omad piirid. kui meil saame kasutada infrastruktuuriprojektideks ja nii edasi, siis on võimalik luua sünergiaid olulistes projektides, mis on liikmesriikidele väga tähtsad. see oleks tehtav ja, ja mina ei näe, miks see võimalus välistada. tänan kolleege arvamuste avaldamise eest, olen nõus, et on vaja täiendavust, töötame ka selle nimel mis puudutab haldusstruktuuri siis on meil mõningaid äh, soovitusi seoses sellega, kuidas äh, projekte hinnata. siin on teatavad võimalused. mõtlen ka, kas on võimalik kokku panna ekspertrühm, mis äh, viiks läbi InvestEU projektide hindamise aga selliste projektide hindamise, mis on esitatud Junckeri Aafrika plaani raames. me peame vältima kindlasti huvide konflikti, sest ei oleks ju mõtet sellel, kui eh, riikliku panga eksperdid hindavad oma võistlejate projekte, see oleks täiesti absurdne. aitäh! mõtlen siin näiteks eh, Lissaboni eh, ruutmeetri hinna arengule. nii, ja sõna saab Roberto Gualtieri. aitäh, tahaksin tänada kõiki varjeraportööre positiivse ja konstruktiivse panuse eest. ootame nende muudatusettepanekuid ning nende arutamist et leida üheskoos lahendus parandamaks teksti vastavalt sellele arutelule. nüüd paar kommentaari veel. jälle see kuulus liikmesriikide roll. ma arvan, et on oluline paika panna ka teatud turvameetmed. ma ei ütleks, et finantsinstrumendid äh, ei oleks kooskõlas ühtekuuluvuspoliitikaga. sest äh, liikmesriigid saavad juba tõukefonde äh, kasutada koos finantsinstrumentidega. ehk asi ei ole selles, et me kasutame lihtsalt teistsuguseid sõnu. see on üks viis, uus, uus viis teha seda, mis on senini olnud juba võimalik. sellel võivad olla öö, sellel võib olla mingi lisapotentsiaal veel, näiteks seoses sellega, et äh, saab kaasata ka teisi ühtekuuluvusfondide osasid. kui me teeme oma tööd hästi, siis võib selle vahendiga luua sünergiat ja meil oleks ka instrumendid, mil, mis läbi saab paremini saavutada ühtekuuluvusfondi eesmärke, mida on ju ka päris palju. meil on juba siin see kattuvusala. seetõttu finantsinstrumente erinevate fondide puhul saab juba kasutada. ehk siis me peame loomulikult ka koos regi kolleegidega vä-, välja selgitama valdkonnad, kus olukorda saab parandada, aga ma pole nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et need kaks asja on erinevad ja neid tuleb hoida ka eraldi. ma tahaksin tänada kolleege, kes rõhutasid ka järgmist teemat, et me peame leidma tasakaalu ühelt poolt EFSi äh, kogemuste e, ja äh, Euroopa Keskpanga teadmiste vahel ühelt poolt ning teiselt poolt andma pare-, suurema rolli äh, liik-, liikmesriikide asjaomastele pankadele. ma arvan, et selle üle, selle me saavutame ka läbi arutelu. Te, härra Torvalds esitas ka õige küsimuse, nagu kolleeg Tremosagi, meil on vaja paremat kvaliteeti ma ei ole nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et EFSI ei olnud edukas, see oli väga edukas, aga saab veel rohkem kvantiteeti ja kvaliteeti ühendada. nii nagu me EFSI kahe puhul tegime. ja loogika on siis selles, et meil on siin rakenduspartner, kes esitab projekti ettepaneku, siis kontrollitakse kõigepealt selle vastavust Euroopa õigustikuga komisjoni poolt siis rakenduspartner täidab selle tulemuskaardi, komisjon kontrollib veel üks kord ning siis see läheb investeerimiskomiteesse. isegi selle uue süsteemiga, kus projektimeeskonda ei ole ja see on lihtsam, on endiselt äh, siin erinevad äh, sammud, mis tuleb astuda, äh, kus on sees ka kontrollid, tagamaks, et kvaliteet ja see Äh, poliitiline, poliitiliste eesmärkide saavutamise element ei ole kadunud, nii et partnerid saaks teha, mida nad tahavad. seda me loomulikult ei soovi lubada. teisalt leiame me, et see instrument peaks olema ka piisavalt paindlik, paindlikult rakendatav. muidu võime me kahjustada selle suutlikkust, kui me loome liiga öö, äh, paindumatu ja bürokraatliku mehhanismi. ma arvan, et meil on siin hea tasakaal saavutatud, kuulame ära teie kommentaarid ja üritame veel süsteemi parandada, aga äh, ma, aga ma arvan, et meie muudatused on loogilised ja parandavad seda algatust. Äh, siis härra Kaarase ettepanekud, mis puudutavad seda, et eh, me peaksime kaasama neid EFSI liikmesriikide platvormis sees olevaid sätteid juba liikmesriikide partnerite jaoks, aga jah, see on võimalik, aga see ei ole ka suur probleem. aitäh kõigile sõnavõtjatele. soovisite ka midagi öelda? protseduuriline küsimus, kui tohib. lühidalt. Eh, hea meelega töötan edasi tulevastel koosolekutel sellel teemal hea oleks kuulda ka Euroopa Investeerimispanga arvamust pärast seda, kui me oleme kuulnud, mida arvab komisjon. võtan teadmiseks. nüüd aitäh kõigile sõnavõtjatele ja ka meie kahele raportöörile. töö liigub heas suunas. meil on üsna suur konsensus. <clears throat> loodetavasti ei teki siin suuri vastuolusid komisjoni ja, ja IB vahel ja see saab olema investeeringutel Euroopa Liidus väga oluliseks sammuks. tuletan meelde, et muudatusettepanekud tuleb esitada hiljemalt kuuendaks novembriks kell kaksteist ja hääletus on ühiskomisjonis ette nähtud kolmandal detsembril. nüüd lõpetame oma koosoleku esimese osa ja ma annan sõna Roberto Galtierile, kes juhatab teist osa. aitäh, Jean ja liigume teise väga eh, asjakohase teema juurde. otsin pisut siin oma märkmeid, üks hetk. My chairman's voice. That was okay. Uh, good. Uh, so the nii, tegemist on siis Euroopa investeeringute stabileerim-, stabiliseerimise vahendi küsimusega, mis on oluliseks äh, aspektiks äh, Euroopa Majandus- ja Rahaliidu äh, lõpuleviimisega seoses. meie raportöörid on juba sellega töötanud. Nad on esitanud oma algse raporti teksti ja nüüd anname kõigepealt sõna neile, kummalgi on viis minutit. kes soovib alustada? härra Pööge. aitäh, härra esimees, armsad kolleegid, komisjon tegi selle ettepaneku Euroopa investeeringute stabiliseerimisvahendi kohta, eh, mis tuleks lisaks eh, mitmeaastasele finantsraamistikule tuleb tunnistada, et eh, siin vahendis võetakse arvesse ka meie kogemusi kriisihaldusmehhanismist, siin võetakse arvesse rahvusvaheliste turgude rolli, aga samuti tuleb tunnistada, et ka parlament on siin oluline. me peame arvesse võtma üldist poliitilist öö, öö, olukorda ning samuti meie järgmist finantsraamistikku. loomulikult need öö, instrumendid moodustavad ühise paketi, uued instrumendid, millest esmaspäeval ja ka täna räägitakse. me peame mõtlema, kuidas me need nõrgad kohad meie suures, suurtes fondides parandada, et neid, äh, nad oleks jätkusuutlikumad, et nad äh, äh, aitaksid paremini äh, Eh, toetada majanduskasvu, töökohtade loomist, võidelda noorte tööpuuduse vastu ning millised tingimused peaksid sellega kaasas käima? et üldist Euroopa Liidu eelarvet paremini harlata. ma arvan, et me eh, suudame siin ka mõistliku lahenduse leida. teine märkus. tulen nüüd tagasi selle üsna vastuolulise teema juurde, mis küll suure häälteenamusega lõpuks vastu võeti siin ko kojas seitsmeteistkümnenda, kuueteistkümnendast veebruarist kaks tuhat seitseteist, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet, eelarvepädevust, aga selle raporti sisu on ka antud teemaga seotud. see, mis täis, kui nüüd vaadata, mis täiskogul vastu võeti, siis seal räägitakse asümmeetrilistest šokkidest ning sellest, et me peaksime olema valmis ka võimalikeks kriisideks, mille öö, olemuse ja ajas, ajas, ajastuse kohta me midagi praegusel hetkel ei tea. kas tegemist saab olema põgenikekriisiga, riigivõlakriisiga või millegi muuga, siis varem me pole nendeks kriisideks valmis olnud. ning selles on ka kodanikud meid süüdistanud algatusraportis oleme me paika pannud selged reeglid äh, automaatseks šoki absorbeerimismehhanismi loomiseks. Äh, siin on selged reeglid, äh, kuidas toimuvad sisse- ja väljamaksed, millistel tingimustel ning, ning rõhutatakse ka seda, et see pikemas perspektiivis peaks see olema eelarveneutraalne. me rääkisime erinevatest juhtimisstruktuuridest selle puhul, ning kui nüüd vaadata sellel taustal nüüd seda komisjoni ettepanekut, siis on see tõesti väga ettevaatlik ettepanek, kui vaadata põhjenduspunkte ning kogu meie stabiliseerimisfondi äh, äh, kontseptsiooni vaadata, siis siin räägitakse kogu aeg, et jah, peaks, võiks, äh, kas me siis tahame või mitte selliseid samme astuda aga pidades silmas lõhesid nõukogus, kus pooled on väga, pooled liikmesriigid on väga selle ettepaneku poolt, aga ülejäänud räägivad siin sellest moraalsest ohust ja muudest probleemidest. et seda tuleb ka arvesse võtta. seetõttu ma arvan, et ja lõpet-, lõpetuseks tahaksin öelda, et me ei räägi siin tegelikult siin ei-st või jaast, vaid äh, sellest, kuidas ja millal. kui nüüd vaadata üksikuid ettepanekuid komisjoni tekstis, millele me oleme juba mõningad muudatusettepanekud teinud, siis me loomulikult teame, et see kolmkümmend miljardit ei ole midagi muud kui null koma kolm protsenti äh, euro ala SKT-st. ning selliste äh, äh, vahenditega saab äh, küll leevendada šokke väikestes liikmesriikides, aga mitte suurtes. teiseks, eksperdid, kellega me oleme intensiivselt konsulteerinud, ütlevad meile, et see hindamiskriteerium on ka väga oluline, sest me, meil on vaja selgeid tingimusi automatiseerimise ta-, äh, saavutamiseks me ei peaks äh, kriiside puhul kuid äh, läbi rääkima ja üksteist süüdistama kõigepealt. selle süsteemi ja automatiseerimise läbi on meil võimalus mõistlikult selline instrument tööle panna ja seeläbi saab stabiliseerida investeeringuid selliste kriiside puhul nii, nii et see süsteem toimiks ka paremini. samuti riigid, äh, mis satuvad võib-olla kriisi, äh, saaksid siis ka äh, tagatise, et neile juba varem otsu-, määratud investeeringuid kaduma ei läheks. et nad ka selleks toetust saaks. kui vaadata nüüd sissemakseid või kui, kui vaadata nüüd Äh, sissemakseid, siis me oleme rääkinud liikmesriikide poolsetest äh, panustest, siis ka sellest, kuidas seda makse ra äh, asutust rahastatakse, sinna peaks minema siis see viiskümmend miljardit eurot. siin, siin on meil mitmeid võimalusi. näiteks osaliselt saaks maksta seda EKP kasumist Äh, meie kojas on ka arutusel mitmed mõistlikud äh, teised rahastamisvõimalused, mille üle tuleks läbi rääkida. samas on ka selge ja see ei ole meie raportöör, äh, see, see on meie raportööride idee kahest erinevast fraktsioonist, me arvame, et meil on vaja mingisugust kindlustussüsteemi pikemas perspektiivis, kus on selged kriteeriumid, mille läbi saab kriiside ajal toetust anda see oleks sobilik ka EKP-le ja Klaus Regnerile, sest, sest tema ütleb, sest nemad ütlevad ka, et meil on vaja sellist stabiliseerimismehhanismi ning paljud ka Saksamaa tuntud ökonomistid on juba aasta algusest saadik ka sellise, sellist instrumenti hakanud toetama ning Rahvusvaheline Valuutafond lõpetuseks on öelnud ka, et äh, võttes arvesse meie kogemusi varasemate programmiriikidega, siis meil oleks vaja sellist mõistlikku stabiliseerimisfondi, aitäh. aitäh, Pervanche Perez. tänan, härra esimees. oleme tagasi eelmise aruande liinis, äh, mille koos Raimar Pöögega koostasime, kuid kontekst on erinev. praegu on tegemist kontekstiga kus äh, küsimuse all on siis äh, kõne all oleva vahendi olemasolu põhjused, mis iga päevaga aina kasvavad. selge on, et ilma automaatse stabiliseerimisvahendita, nagu me ka eelmises raportis ütlesime, võib tekkida kriitilisi probleeme komisjoni välja pakutud äh, instrument on üks alussambaid, mille oma raportis esile tõime äh, asümmeetriliste šokkide vastu. vaatasime ka konvergentsi ja sümmeetrilise šoki küsimusi, kuid see ei ole selle instrumendi ülesanne, selle äh, sihiks on siiski asümmeetrilised šokid. ja teine olemasolu põhjus on see, et meil oleks automaatne stabiliseerimismehhanism ja see, sellest me peaksime lähtuma selle põhjal pakkus komisjon välja siis eh, eh, selle automaatse stabiliseerimismehhanismi käivitumise kriteeriumid. suur osa dokumendist ongi nende kriteeriumitega seotud, kas oleks vaja võtta juurde uusi kriteeriume. Eh, mina olen Raimar Pöögega nõus et tuleks kontrollida muuhulgas IMF-iga, et komisjoni pakutud kriteeriumid äh, see tähendab siis äh, möödunud äh, trimestrite võrdlus äh, viieteistkümne aasta lõikes ja teisest küljest töötuse arenemine üks protsenti, see, need on head kriteeriumid, selles suhtes meil ei ole kahtlusi, kuid arutada tuleks seda, mis on seotud automaatsete stabiliseerimismehhanismide tõhususega me ei hakka siin suunduma ideoloogiasse, tekib lihtsalt küsimus, kas siis, kui kasutada automaatset äh, mehhanismi, ollakse tõhusamad äh, suunates selle pakkumisele või nõudlusele. komisjon tegi ettepaneku, mis tugineb pakkumise toetamisele. Äh, seal on võimalik siis sekkumine, toetada avaliku sektori investeeringuid meil on selleks instrumendid olemas. Need ei ole täpselt euroalale suunatud ja nendele riikidele, mis saavad kasutada mehhanismi, küll aga nõudluse toetamise puhul ei ole meil mitte mingit süsteemi praeguse seisuga. ja see ei ole ilmselt äh, saladus. Äh, toon lihtsalt äh, esile vestluse, mis meil oli härra Scholziga, mis mind eh, väga üllatas. tema eh, osutas sellele, et vaadates Saksamaa olukorda, kui ta nüüd vaatab seda, mis on võimaldanud Saksamaal kriisist läbi tulla paremates oludes kui teistel liikmesriikidel, oli see, et neil oli võimalus kasutada jääki, neil oli võimalus eh, jätkuvalt kasutada automaatset stabilisatsioonimehhanisme seada sisse toetusmehhanismid eh, seoses lühiajalise eh, töötutoetusega kuhtsaabaid. et ma arvan, et seda tuleks arutada, ma tean, et selline arutelu on ka nõukogus alanud, seal on erinevaid ettepanekuid mitmetelt liikmesriikidelt, eh, nagu Pöögi ütles, toetavad seda ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, millele me sageli vii-, sageli viitame ja ma arvan, et see on idee, mida tuleks uurida. oma ettepanekus vaatame ka mõningaid elemente, mis on olulised selle arutelu seisukohast. osa sellest instrumendist on selline copy-paste selles mõttes, et see lähtub mõningatest riikidest, mis ei kuulu eh, euroalasse, see on siis eh, maksebilansi, eh, maksebilansist lähtuv tegevus, raha, mis on reserveeritud maksebilansis, seda tuleks kasutada instrumendi enda toetamiseks. komisjoni ettepanekus on ka üks kriitiline aspekt, see on see, mis siis toimub kui, kui kolmkümmend protsenti olemasolevatest fondidest on kasutatud see tähendab, et liikmesriik saab, liikmesriiki saab aidata maksimaalselt üheksa miljardi ulatuses. mis siis saab, kui see raha on ära kasutatud? siin me arvame, et tuleks äh, kasutada Euroopa stabiilsusmehhanismi äh, järglast nii-öelda see on asi, mida arutada ja loodetavasti on võimalik järgnevast arutelust saada ideid, et tasakaalustada komisjoni ettepanekut, mis on teinud sellest instrumendist sellise avaliku sektori investeeringute toetamise e, vahendi ja suunduda pigem sellise vahendi poole, mille eesmärgiks on toetada nõudlust ja ka võib-olla siis e, töötukindlustust. Um, aitäh! mõlemale raportöörile. ja nüüd annan siis eh, sõna, sõna Manuel dos Santosele, kes on siis eelarvekomisjoni variraportöör. suur aitäh, esimees. kui kriisi vallandudes oleks selline stabiliseerumisinstrument olemas olnud, siis poleks kriisi traagilised tagajärjed nii karmid olnud. seega selline inst-, sellise instrumendi olemasolu, selline ettepanek äh, on äh, väga väärtuslik, et kuigi kahtlemata jõuab see kohale kümme aastase hilinemisega. seega äh, raportööride tehtud töö on kõvasti komisjoni ettepanekut parandanud. meil on seda instrumenti vaja kahel põhjusel. kõigepealt sellepärast et äh, kriisihetkedel oleks võimalik seda äh, ära kasutada, et äh, finantseerida investeeringuid, kuid ka sellepärast, et me saadame väga selge sõnumi turgudele, välismaailmale, et Euroopa Liit on õppinud oma kriisidest ning et meil on olemas instrumendid, mis aitab meil üle elada järgmist kriisi, mis saabub, me ei tea, millal, aga kindlasti ta saabub. ning jah, äh, reageerime liialt hilja, aga parem hilja kui mitte kunagi. selle instrumendi juures äh, on kõige olulisem äh, selle automaatsus. kui seda ettepanekus olemas ei ole, siis ei ole sellest instrumendist ka kasu. kõige halvem on see, et kolmkümmend miljardit terve euroala jaoks ei ole väga mõjus, aga samas, et ettepanek suureneb pisut, väike eelarveline ettepanek, ärge unustage ära, et see on ettepanek, mis eh, on eh, üle, see ülemäär eh, on, mm, on suurem kui eelarveline ülejääk, aga samas ei tohi ületada omavahendite võimalusi. ning nüüd, mis puudutab automaatsust, Äh, siis äh, siin on oluline rääkida äh, hulgast, siin on vaja garanteerida ka töötuskindlustus. aina rohkem on riike, kes sellesse positiivselt suhtuvad ning meie parlament eksiks, kui me seda sinna määrusesse ei sooviks sisse panna. suur aitäh! järgmisena saab sõna härra Muressan. suur aitäh, härra esimees, tere hommikust kolleegidele. kõigepealt ma sooviksin majanduskomisjoni nimel tänada mõlemat raportööri, proua Peresi ja härra Pööget meie ühise töö jätkamise eest. algas see juba aasta tagasi, kui me rääkisime fiskaalpädevusest euroalal, mille parlament ka hiljem vastu võttis. kõigepealt ma sooviksin öelda, et ma hindan seda, et kolleegid Eh, konkreetselt kutsuvad üles komisjoni pool selle pidevale aruandlusele eh, Euroopa Parlamendi suunas. me, eh, see tugevdab parlamendi rolli, mida me kõrgelt hindame. teiseks, ma olen tingimuslikkusega samuti nõus. tingimuslikkus peaks olema selge see peaks äh, olema seotud makromajandusliku tingimuslikkusega, millest ma detailsemalt hiljem räägin. Äh, samuti on poliitiliselt oluline element, mis puudutab siis Euroopa väärtuste hindamist ja õigusriigi võimalusi. Äh, artikli seitsme menetlus, mis on tugevalt poliitiline element, millele tuleb leida lahendus järgnevatel nädalatel sellele lisaks äh, sooviks ma pöörata tähelepanu äh, punktidele, mis äh, minu meelest vääriks edasist arutelu kolleegidega ja selgitusi ka. kõigepealt konvergentsi eesmärk. ma sooviksin siin osas olla väga selgelt arusaadav, minu jaoks on see vajalik, aga see ei tohiks asendada olemasolevat fiskaalalast seadusandlust ning äh, äh, see peaks tähendama eelkõige ka seda, et äh, fiskaalreeglitest peetakse kinni, riike aidatakse, aga siis ja ainult siis, kui ta reeglitest kinni peab, mitte sellepärast, et ta reegleid rikkus. ning siin on räägitud otsustavates, otsustavatest kriteeriumitest kinnipidamisest, siis öö, oleks see väga tervitatav. siis komisjoni ettepanek sisaldab ka põhimõtet, et maksed äh, ja intressimäära subsiidiumid peaksid äh, olema seotud kättesaadavusega ning see tingimus raporteeride poolt jäeti välja ning eh, küsimus on, kust teie arvates võiksid maksed tulla, kui kättesaadavust pole, ma see, et komisjoni poolset esmast äh, äh, äh, ettepanekut, aga kättesaadavuse küsimus peaks siin ikkagi lahendust leidma ning siin on veel teisi aspekte, mida pikalt arutati ning mille osas näiteks kindlustusmehhanismi osas ei olnud konkreetset kokkulepet ja küsimus on nüüd selles, milline on raportööri seisukoht ja miks sõna vabatahtlik välja jäeti, sest äh, esimeses komisjoni ettepanekus oli äh, kindlustusmehhanismi juures sõna äh, vabatahtlik. ning veel üks küsimus tahtsin teie tähelepanu juhtida, see puudutab ulatust, kolmkümmend miljardit oli. ja võimalus suurendada seda viiekümne viie miljardini, kust see raha peaks tulema ning põhimõttelise osas selge tingimuslikkus, piirangud ja täpsed definitsioonid ja eh, olemasolevatest FILESCA reeglitest kinnipidamine. see osa on eh, olemas, võtab esimees. ja nüüd eh, Bernd Kolmel, palun. kõnelejatel pole mikrofoni. <laughs> Thank you very much uh.... suur tänu ma tahan rääkida kõigest ühe minuti saksa keeles. okei okay., äh, seega härra Vorsitzende. härra esimees, teen tõesti väga lühidalt. see instrument võib olla tehniliselt oivaline, aga ta lähtub valestest, valedest alustest. meie probleem seisneb selles, et lähtutakse eurost kui valuutast, see äh, mis on juba ise ekslik olnud, seda, selle jaoks on olnud läbi aastate järjest uusi eh, instrumente vaja olnud vastu võtta, nüüd me üritame seda jätkuda, jätkata. Eh, nii aga me tõelisi eh, europrobleeme ei lahenda. me peaksime seda tegema sel, et tõesti olukord paraneks. nüüd ma annaksin sõna kolleeg Bert Lukale. Thank you, Mr Luk. härra Luke kolleeg Bernd öö, jättis ühe minuti nüüd mulle, kuigi öelda on päris palju. see õigusloomeline algatus ning nüüd ma üritan öö, vältida seda diplomaatilist sõna, kõnet, mida kasutavad kolleegid, siis see on läbi kukkunud komisjoni poolt, see on sotsialistlikult plaanimajanduslik, sellel on väga palju nõrkusi ning see on valelik. ning minu meelest ka raportöörid ei ole suutnud seda parandada. härra Pööge, ma öö, ei näe siin raportis Rahvapartei käekirja aga sotsiaaldemokraatide käekirja on siin päris palju näha. see on valelik see, see algatus, siin öeldakse, et üritatakse, sellega saadakse äh, leevendada suuri asümmeetrilisi šokke. see, siin lähtutakse finantskriisist, aga finantskriis oli sümmeetriline šokk. see tabas negatiivselt kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. siin ei olnud mingisugust asümmeetriat. see, et räägitakse siin asümmeetrilistest šokkidest ka põhjenduspunktides ning lähtutakse finantskriisist kui asümmeetrilisest šokist on ekslik. Äh, eriti arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema siis nagu selle äh, süsteemi äh, tagatiseks. finantskriis aga asümmeetriline ei olnud ning siin nüüd üritatakse defineerida ka asümmeetrilisi šokke. õigusloomeline algatus on ka turumajanduse vastane sest see äh, intressid on arvutustest kõrvale jäetud, siin kehtestatakse selline automaatsus äh,. nii aga ei saa analüüsida projektide kasumlikkust, siin üritatakse lihtsalt äh, Äh, investeeringuid teha, arvestamata, kas nad on kasumlikud või mitte. turumajandusega pole sellel mingit pistmist. ma ei ole nõus kolleeg Pöögega, kui ta ütleb ning seda ütles ka Pervans Perez, et meil on olemas siin aktiveerimismehhanism ka automaatselt sees. nii see ei ole. kui vaadata äh, tööpuudust, siis tegemist äh, on Äh, reaktsiooniga äh, majanduse poolt sellele šokile, mitte šoki endaga äh, põhjusena. loomulikult kriisi puhul šokk tagab riiki, millel, mille tööjõudu võiks selleks paremini ette valmistada, selleks et vältida edasist tööpuudust. erinevalt siis riikidest, kus struktuurseid reforme pole läbi viidud ning mille tööturg on paindumatu ehk siis me hakkame siin jällegi aitama riike, mis pole oma kodutööd ära teinud. see on täiesti vastuvõetamatu, meie aluspõhimõtted on juba valed. viimane märkus veel. siin pole üldse järele mõeldud selle üle, kuidas näiteks need kuidas oleks kooskõlas avalikud äh, investeeringud Euroopa Liidu eelarvest, millel peaks olema lisandväärtus, ning teiselt poolt siis Euroopa Keskpanga poolsed, äh, investeerimispanga poolsed investeeringud ehk erainvesteeringud. seega see on läbimõtlematu, äh, valelik ning turumajanduspõhimõtete vastane ettepanek. aitäh. et andsite meile lootust sest teie loogika järgi, nagu ma aru saan, IMF on sotsialistlik organisatsioon, USA eh, sotsialistlik riik ja kõik riigid, eh, millel on automaatne stabiliseerimismehhanism, on sotsialistlikud. alati on hea midagi uut õppida. Urmas Paet. Alde poolt ei ole. Ramon Premosa Uh, well, in line of my last previous intervention in the last debate, um, uh, it is a sensible debate in the Liberal Group. As you know, that there are different sensibilities also in the Liberal Group. jah, äh, liberaalide hulgas on ka palju erinevaid seisukohti, sest me oleme erinevatest riikidest pärit, erinevatest kultuuridest. soovin ära märkida, et liberaalide jaoks on prioriteet ka see, mida kolleeg Muresson varem ütles, me peame rääkima makromajanduslikust tingimuslikkusest selles mõttes, et siia raportisse tuleb kaasata ka see riskide jagamine ning riskide vähendamine, sellest me ju siin räägimegi. paljud minu fraktsiooni äh, liikmed mõistavad asjaolu, et siin peab olema äh, side struktuursete reformidega, meie fiskaalreeglite täitmisega. kui me räägime sellest stabiliseerimismehhanismist, selgitan ühte asja. USA-s, te vast mäletate, mõned aastad tagasi päästis president Obama General Motorsi autotööstusettevõte, aga Obama ei päästnud Detroiti linna. seda seetõttu, et üheksateistkümnenda sajandi lõpus, kui nad ehitasid USA-d üles, siis arutati ka seda, et föderaalne, kuidas hallata föderaalset võlga äh, riigi tasandil ning otsustati, et ühtegi liikmes, äh, osariiki äh, välja ei päästeta. ning seda tuleks arvesse võtta ka võib-olla meie aruteludes. paljud minu fraktsiooni liikmed soovivad ka teatud tingimusi juurde lisada selle fondi juurde. oligi kaks minutit läbi minu sõnavõtu jaoks um,. Uh, for the Greens, Horti Solee. Horti Solee, palun. aitäh. Teie lahkel loal võib-olla võtan siis uh, kaks minutit ka kolleeg Lambertsilt. kas see on toetus või laen? see on lihtsalt teene nii, võtame need kakskümmend sekundit sellest jutust nüüd maha. tahaksin tõstatada viis punkti kiirelt. esimene puudutab eh, mahtu, meile tundub, et see kolmkümmend miljardit, eh, kakskümmend, kakskümmend seitse on ebapiisav, kui eesmärk on Euroopa Liidule tagada vahend, mis tuleb toime asümmeetriliste šokkidega. seetõttu teeme pakkumise tõsta see vähemalt ühe protsendile euroala SKT-st, mis tähendab sada kakskümmend miljardit, mis on siis umbes kaks korda rohkem kui see, mille meie kaks raportööri oma muudatusettepanekus eh, välja pakuvad. siis võiks lisada eh, laenudele ka toetused, kuna neil on suurem stabiliseeriv mõju. teiseks, mis puudutab tingimuslikkust, meile tundub, et äh, peaks olema mitte ainult vastavus äh, fiskaalreeglitele, vaid ka teatab, äh, teatavad sotsiaal- ja keskkonnatingimuste nõuded, näiteks kaks, kakskümmend kakskümmend eesmärgid, meile tundub ka, et peaks olema õigusriigi tingimus. kolmandaks Äh, näitajad, arvame, et äh, näitajad, mida kasutatakse äh, käivitavate kriteeriumidena, need tuleks täpsustada, võib-olla need kumulatiivsed piir-, tingimused, see on liialt piirav ja see toob kaasa meile peaks piisama tegelikult ühest tingimusest äh, instrumendi käivitamiseks või vähemasti tuleks välistada liikmesriigid, kus äh, töötuse määr on äh, euroala keskmisest kõrgem. Need tuleks väl-, välja arvata siis nende hulgast, kes peavad vastama kahele tingimusele. edasi, meie fraktsioon arvab, et eh, investeering võimalus eh, kaasata sotsiaalsed ja tööhõive küsimused investeeringutesse. ja lõpetuseks eh, avaliku sektori võlg tundub meile, et et äh, need summad, mis selle vahendi kaudu liikmesriikidele lähevad, peaksid olema, peaks, tuleks välja arvata avaliku sektori võla arvutamisest. aitäh. aitäh. kuue nimel, kas on siin sõnavõtusoovi? ei EFTD-d samuti ma ei näe. ENF-i nimel Marko Zanni. suur aitäh, esimees, väga lühidalt üritan e, kokkuvõtlikult rääkida e, sellest, miks see ettepanek võiks lahendada euroala probleeme see on minu meelest üks paljudest katsetest, mida juba, millega minevikus üritati strukturaalseid äh, probleeme lahendada ehk siis ähm, vähkkasvajad aspiriiniga. Äh, kolm äh, olulist punkti, loomulikult ma jagan seda, mida ütles kolleeg Ljuke ehk siis, et selline instrument ei ole mitte ainult kohaldatud äh, sümmeetriliste šokkide leevendamiseks, vaid ta ei ole ka võimeline eh, leevendama suuri majanduskriise. asümmeetrilise šokina tabas kogu euroala. loomulikult eh, see tabas kogu eh, kontinenti, nagu te mäletate. teiseks, kui meil on olemas fiskaalinstrument siis äh, äh, probleeme, mis äh, nii-öelda normaalsetes riikides lahendatakse rahanduspoliitika abil. keskpankadel on kohustus kontrollida näiteks tööhõive taset ning reageerida, kui see viimane ei vasta ootustele. ehk siis praegusel hetkel üritame probleeme lahendada taas ühe ebatõhusa instrumendiga, nüüd tingimuslikkus. Eh, kui tingimuslikkust eh, ei arvestata, siis eh, see muudab selle instrumendi veel ebatõhusamaks, sest liikmesriigid muidugi väga vastumeelsed sellisel juhul seda instrumenti kasutaksid. ning veel kord üritatakse suurendada liikmesriikide panust suurendada, eriti nendepoolseid, kes eh, on kõige rohkem ehm, nõuda, kes on kõige rohkem panustanud institutsioonidesse, eh, selle asemel, et lahendada struktuuriprobleeme, mis on eh, euroalas valitsenud viimastel aastatel. suur aitäh, võime nüüd minna vaba mikrofoni juurde. härra Calvet Chambon eh, ja härra Fernandes. kas keegi veel? Kalvi Šambu. aitäh, härra esimees. kolm kolm mõtet, sest ma ei taha kellegi aega raisata. kõigepealt finantskriis oli sümmeetriline šokk Euroopa jaoks, euroala jaoks kuid äh, euroalas olid mõjud asümmeetrilised ning sellisel juhul on vaja sekkuda. minu äh, kaasmaalane Aldest ütles, et äh, ta rääkis, ta rääkis siin mitmetest riikidest, aga näiteks Californias sekkuti föderaalsel tasandil. nii et äh, isegi kuberneri pliiatsid osteti nende poolt. kuid äh, rääkides nüüd äh, tööhõive seisukohast lähtudes, ei ole võimalik isegi kasvõi eetilistel põhjustel mitte äh, pahameelt tunda selle üliväikse summa pärast. ma tean, et Euroopa Liidul on üliväike eelarve. kuid nüüd arvata, et et pool rahast, mis saadeti Iirimaale viimase kriisi ajal, suudab lahendada eh, su suured majanduskriisid, on naiivne ning automaatsus. mind mõjutavad, mind huvitavad loomulikult sotsiaalsed tagajärjed eh, ning eh, nõudmise poolt tegutseda peaks tähendama siis seda, et äh, sotsiaalsed alarmid äh, suudetaks äh, ära kaotada. tahtsin lihtsalt seda esile tõsta, samas tänades raportööri, kes on teinud ära väga tubli töö. suur aitäh ja Hannes. kõige olulisem osa selles ettepanekus on see, et see stabilisaator toimib automaatselt. probleem on selles, et Eh, kui me seda esitleme kui investeeringute garantiid, siis investeeringutel eh, on eh, nii-öelda pikem küpsemisaeg sel ajal, kui projekte ette valmistatakse, seda finantseeritakse, välja töötatakse. ühesõnaga, kui me räägime investeeringute kindlustamisest, siis võib see tähendada seda, et automaatsuse aspekt kaob ära, mille, mida siin nii väga kiidetakse, sest loomulikult võib see tähendada seda, et et, ähm, et äh, jõustumine ja raha kasutamine toimuvad väga erinevatel hetkedel. oleks märkimisväärselt parem garanteerida automaatsust, et äh, Euroopa finantseeringud äh, ei läheks ainult finantseerimisse. seega me peaksime tegema sellest tööpuuduse tööle eh, toetusvahendi, see garanteerib selle süsteemi automaatsuse, aga teisest küljest aga soovime eh, sellist süsteemi, mis eh, tegeleb investeeringute toetamisega, siis peaksime EU e Invest programmis säilitama tsükli vastase võimalused, et Eh, suudetaks garanteerida investeeringud eh, ja eh, anda turvatunde erainvesteeringutele ning automaatse stabilisaatori suuname tarbimise suunas, et see tsüklivastane efekt ka teostatav oleks, aitäh. Euh, soovin õnne meie raportööridele, kes on nüüd juba kolm aastat järjekindlalt äh, tegelenud selle olulise ülesande täitmisega. Nende pingutusi tuleb toetada. aga ma pean tunnistama, et ma olen komisjoni ettepanekus pettunud, kuna taaskord Euroopa Liit äh, tuleb välja instrumendiga, mis ei vasta väljakutsete tõsidusele. meil on ühisraha ja meil on siseriikliku poliitika poolne lisandus ja siin on küsimärgi all tegelikult äh, euroala haldamine. sellega kaasnevad äh, väga suured riskid ja kolmkümmend äh, miljardit ei ole nende riskide kõrgusel, kui midagi homme peaks juhtuma, siis kolmkümmend miljardit on tõesti taskuraha lihtsalt väike. meil on vaja poliitilisi vahendeid sellistes oludes toimetulemiseks. igatahes äh, tänan äh, ja õnnitlen meie raportööre, nad teevad kõike endast oleneva, aga kindlasti tuleb siin pöörduda väga tõsiselt äh, meie valitsusjuhtide ja riigipeade poole. aitäh, ma saan aru, et meil on jäänud vaid viis minutit, nii omapoolsest sõnavõtu arvelt hoian aega kokku. lihtsalt äh, tehniline märkus võib-olla selle kohta, kuidas asümmeetrilisi šokke äh, nii-öelda alla neelata, ma usun, et äh, teil oli õigus, kolleeg. et just on võimalik teha, tegeleda sildistamisega, kuid see ei vasta meie süsteemiga ja tahaksin kutsuda raportööre ka mõtlema sellele, mis on kõige tõhusam vahend eh, ühise eesmärgi saavutamiseks. komisjon nüüd väga kiiresti, sest seejärel läheb sõna tagasi raportööridele. aitäh, tahame tänada raportööre eh, väga positiivse lähenemise eest eh, sellele komisjoni algatusele Nad on selgelt aru saanud, mis siin küsimuse all on. see on Euroopa institutsioonide e, püüe seada sisse e, selline solidaarne mehhanism, tagada solidaarsus euroala riikide vahel e, seoses asümmeetriliste šokkidega lihtsalt rõhutan siis seda, sellist kiiret automaatset süsteemi, mille oleme välja pakkunud. et liikmesriikidel oleks võimalik olukord kontrolli alla saada selles valdkonnas. seda valdkonda olemegi silmas pidanud selle mehhanismiga. asümmeetrilisi šokke on olnud ja tuleb veelgi. on olnud seda näiteks väiksemates Ida-Euroopa riikides, eh, kus on problemaatiliste naabritega tegemist usume, et äh, Euroopa Parlamendi äh, raporti eelnõu seab paika ka ajakava ja sellest tahame tänada raportööre. Äh, komisjon vaatab väga konstruktiivselt äh, raportit ja selles esitatavaid ideid. Äh, me peame muidugi äh, respekteerima ka õiguslikku alust <clears throat> ja me ei saa sisse tuua töötu, töötussüsteemi toetusi kuid kui need probleemid kõrvale jätta, siis ma arvan, et saame siin nõus olla liikmesriikide ja parma, parlamendiga, edasi eelarve suurusest. tegemist ei ole ainsa instrumendiga kriiside vastu võitlemiseks. see peab olema seotud avaliku sektori investeeringutega. peame kasutama vahendeid, mis meil on praeguste MFF-i ettepanekutega seoses. kuid see vahend võiks mängida olulist rolli eh, avaliku sektori investeeringute stabiliseerimisel ja ma arvan, et see on selline esimene samm õiges suunas. ja lõpetuseks tervitame selget seisukohta, millega esines äh, <clears throat> proua Peres äh, käivitamiskriteeriumidega seoses. ma arvan, et me peame tagama, et äh, et see, et see mehhanism jääb lihtsaks et tahame tänada Euroopa Parlamenti eh, omapoolse panuse eest. kes nüüd raportööridest soovib alustada? Eh, aitäh, härra esimees, teen lühidalt. kõigepealt see hääletuse puhul algatusraporti üle minu fraktsioon tervikuna seda ei toetanud, aga enamus siiski. ja selle üle olin ma väga rahul, sest minu arvates oli see õige. kui me räägime siin valelikkusest, siis see, eh, mida Klaus Regling eh, ja Rahvusvaheline Valuutafond on öelnud, härra Regling on tõesti eh, ekspert ning professor Foerst, Mauro Dolvego ja teised on tõesti head eksperdid, ma isegi olen natukene majandust õppinud. ja ma tean, et, et majandus ei ole mingisugune täppisteadus. siis vaadake veel algatus äh, äh, raportit siin on kirjas, et öö, äh, öö, äh, äh, lisaks stabiilsus kasvupakile vastavalt vastu võetud õigusaktidele läbi tavapärase õigusmenetluse, ehk siis see definitsioon on seal ka paigas. siis see käivitus mehhanism selleks, et võidelda tööpuuduse vastu. meie eksperdid leiavad, et kui meil on automaatne käivitusmehhanism, siis see peab ka võimalikult hästi eh, toimima, me võime eh, seda kuidagi teisiti formuleerida, aga siis süsteem ei toimi. teiseks tuleb selgelt öelda, et see, mida me siin teeme läbi muudatusettepanekutega, ei ole mingisugune eh, kindlustusmehhanism tööpuuduse vastu. seda mainisime ka algatusraportis